me peame äh, äh, rõhutama, et äh, pensionieale lähenevad naised ja mehed kujutavad endast ühiskonna jaoks suurt rikkust. aitäh, härra volinik, sellega oleme selle punkti diskussiooni lõpetanud. hääletamine homme pool kaksteist ja sessioon jätkub homme hommikul kell üheksa päevakord on olemas ähm, Euroopa Parlamendi koduleheküljel, töö on tänaseks lõppenud.